Mesdames et messieurs, bonjour. president, daamid ja härrad, tere hommikust, meie osa istungjärk jätkub. ja kõigepealt soovin teile anda järgmised teadaanded. esiteks, proua Kelling Lukas on andnud meile kirjaliku teadaande sellest, et tema mandaat Euroopa Parlamendis on lõppenud, sest ta valiti alamkotta ning vastavalt parlamendiliikmete valimist puudutava äh, statuudi artiklile seitsekümmend kaks lõikele kaks. vastavalt äh, sellele sättele kuulutatakse tema ametikoht täitmisele kuuluvaks kaheksateistkümnendast maist kaks tuhat kümme ning äh, härra Macmillan Scott ALDE nimel on siis alates sellest kuupäevast ALDE liige. nüüd aga läheme me edasi härra Mänka raportini. see on siis äh, number üks aastast kaks tuhat kümme ning äh, seejärel me kuulame härra äh, äh,, proua Helga Trüüpelit, kõigepealt aga härra Vladimir Manka, neli minutit lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud president, kallid kolleegid, pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping,